hääletama nüüd debati lõppedes. otrzymałem od rady stanowisko e, rady w pierwszym czytaniu dotyczące. me oleme saanud e, siin ettepaneku vastavalt e, kodukorrale, mis puudutab loomade haigusi. see pannakse käesoleva istungi